tahaksin, et Kolumbias oleks rahuprotsess, aga see on seda praegu ainult paberil. küsimus on ka Venezuela pagulastes, mitte FARC-i tõttu, vaid neile avaldab survet ähm, USA valitsus on läbi kukkunud, nad ei täida rahulepingu sätteid väga suur sotsiaalne ebavõrdsus valitseb, aktiviste hõlmavad paremäärmuslikud paramilitaristlikud rühmitused, kes teavad, et neil on valitsuse tugi ning Euroopa Liit ja Euroopa Parlament saab kasutada võimalusi, mis meil on. meie kaubandussuhted Kolumbiaga on praegu vastuolus selle sät-, rahuleppe sätetega. me impordime palmiõli, sest me tahame raha teenida, me saame siin võimalusi ära kasutada töötajate õigusi ei austata, kuigi kokkuleppes on vastavad sätted, aga ei ole mingeid õiguslikke võimalusi, kuidas neid kohaldada. me peame tegutsema ja survet avaldama aitäh ja nüüd saab sõna minister Tuppurainen, kes võtab sõna kõrge esindaja nimel. palun, kolleeg Tuppurainen. härra president, tahaksin öelda, et see arvamuste vahetus oli väga kasulik ja väga õigeaegne, tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid ettepanekute ja kommentaaride eest ning tahaksin vastata kolleeg Areenale, mida me teeme selleks, et kaitsta inimõiguste aktiviste. Euroopa Liit koostöös liikmesriikidega toetab tegevusi, mis tagavad, et inimõiguste aktivistid on kaitstud, et nende õigusi kaitstakse, on erinevad kaitseprojektid juunis kaks tuhat üheksateist Euroopa Liidu esindus koos liikmesriikidega käivitas kampaania, mille eesmärk oli kaitsta sotsiaalseid liidreid ja inimõiguste aktiviste. meil on ka uurimusüksus, mida me rahastame kahe miljoni euro väärtuses selleks, et võimaldada reageerimist ja ennetust, juhul kui tegemist on inimõiguste aktivistide, rünnakutega inimõiguste aktivistide vastu. ka tulevikus pakume finantsabi ning teeme koostööd Kolumbia ametivõimudega teeksin järelduse, et ainukene võimalus rahuni jõuda on rahu leppesätete pidev täitmine, mida ka toetab Euroopa Liit. meenutaksin, et kuigi rahuprotsess on asja tuumaks, on meie suhted muutunud veelgi sügavamaks. meil on nüüd vabakaubanduskokkulepe, teeme koostööd erinevates valdkondades, julgeolek, keskkonna praegune kriis on väga tõsine, jätkame Kolumbia toetamist, kuid üldine suhe ning tulevikuperspektiivid on väga positiivsed. suur tänu teie toetuse eest ning selle eest, et see teema on siin praegu arutelul, aitäh! suur tänu, arutelu on lõppenud, nüüd peatan tehnilistel põhjustel meie istungjärgu paariks minutiks I resume the sitting. me jätkame istungiga ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukord Kashmiris ja ma annan sõna taas minister Tuupurainenile, kes räägib kõrge esindaja ja asepresidendi nimel. palun, proua Tuupurainen, teil on sõna lugupeetud juhataja, austatud liikmed. pinged regioonis on veelgi kasvanud pärast seda, kui India valitsus tegi artikkel kolm seitsekümmend äh, avalduse augustikuus ja selle sammuga käisid koos äh, ka isikute õiguste piiramised Kashmiris valitsus on astunud ka selliseid samme, et Kashmiris on, Kashmiri on saadetud äh, militaarsed sõjavägi ja paramilitaarsed äh, väed ning äh, samuti on siis ähm, nii India kui Pakistan kasutusele võtnud erinevad meetmed, mis on konflikti veelgi pingestanud ja mõned nendest piirangutest on nüüdseks küll juba kaotatud, kuid sellest hoolimata ei ole olukord Kashmiris äh, normaliseerunud. on arreteeritud erinevaid poliitilisi liidreid, aktiviste ja inimõiguste kaitsjaid. Euroopa Liit on omalt poolt seda olukorda seiranud alates sellest, kui äh, olukord eskaleeruma hakkas augusti alguses rääkis kõrge esindaja Mogherini nii äh, Pakistani kui India osapooltega, need olid telefonivestlused, ja mõlemas vestluses rõhutas kõrge esindaja seda, kui oluline on vältida olukorra edasist eskaleerumist ning ta rõhutas seda, et India ja Pakistan peaksid pidama omavahel diplomaatilist dialoogi. kuid Kashmiri olukord ei ole muutunud India ja Pakistan peaksid seetõttu leidma rahumeelse poliitilise lahenduse, mis oleks Kashmiri elanikkonna huvides, olenemata siis sellest, kummal poolel need inimesed elavad. nii et saaks lahendada pikaajalise erimeelsuse, mis on regioonis külvanud ebastabiilsust juba väga pikka aega. peamised murekohad puudutavadki inimeste põhiõiguste piiramist väga oluline on see, et inimestel oleks jätkuvalt õigus vabalt liikuda ja et nad saaksid kasutada kõiki kommunikatsiooniteenuseid, sest need tagavad ligipääsu elutähtsatele teenustele. kõrge esindaja rääkis nendest muredest ka India välisministriga Brüsselis kolmandal augustil toimunud kohtumisel ja India välisminister rääkis sellest, mis Kashmiris toimub ja milline on julgeolekualane olukord. proua Mogherini kutsus ka teda üles mitte pingeid eskaleerima ja palus astuda samme selleks, et tagada elanikkonna põhiõigused ja vabadused. Euroopa Liit on käsitlenud seda küsimust ka Genfi Inimõiguste Nõukogus päevakorra teise punktina ning see nõukogu kohtus siis kümnendal septembril. praegu on osad piirangud ajutiselt äh, kaotatud ja Kashmiri elanikkonna õigused äh, taastatud. me loodame siiski, et äh, mõlemad pooled äh, jätkavad dialoogi, et nad teevad seda rahumeelselt ja et nad järgivad sealjuures kõiki rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi kaitsta inimõigusi. arvestades, et maailmas on praegu palju piirkondi, kus pinged eskaleeruvad, ei saa me lubada, et see juhtuks ka Kashmiris. regionaalne koostöö Kagu-Aasias on veelgi äh, olulisem kui varem ning India ja Pakistan peaksid kindlasti jätkama dialoogi. me kutsume neid üles leidma rahumeelset lahendust omavahelisele konfliktile. tänan teid. aitäh, proua minister. ja nüüd saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei fraktsioon ja härra Basescu, kaks minutit domnule președinte suur aitäh lugupeetud juhataja lugupeetud minister olukord kašmiris on tõepoolest äärmiselt murettekitav ja ma ütleksin et see on ka täiesti vastuvõetamatu inimõigused tallatakse jalge alla tänavatel vohab vägivald toimuvad poliitilised kokkupõrked ja lisaks sellele osaleb selles konfliktis ju kaks tuumariiki. Need on parameetrid, mida tuleb kasutada, mida tuleb kirjeldada, kui me räägime Kashmiri konfliktist. paistab, et puudub lootus kiirele rahulikule lahendusele. ma võtan teadmiseks seisukoha, mida väljendas eesistujariik. ma arvan, et see seisukoht on mõistlik ja tõhus aga ma tahaksin siiski omalt poolt teha ka ühe tähelepaneku, mis puudutab meid kui eurooplasi. praegusel osaistungjärgul oleme me rääkinud ka Hongkongi probleemist ja Amazonase metsatulekahjudest, Burkina Fasos toimuvast, Kolumbia olukorrast ja nüüd siis olukorrast Kashmiris. aga me ei ole rääkinud meie probleemidest mida mõnikord on samuti väga raske lahendada. ja tihti muudavad need probleemid just Euroopa elanikud rahulolematuks. ma pean silmas praegu julgeolekuolukorda Euroopa Liidu välispiiridel, samuti rändekriisi sest me ei ole andnud oma viiesajale miljonile kodanikule selles osas vastust. samuti ei ole me suutnud lahendada terrorismi probleemi või seda, et liikmesriikide vahel puudub tegelik ühtekuuluvus. samal ajal arutame me aga Hiina, USA ja Venemaa küsimusi. sest need kolm riiki muudavad meid haavatavamaks ma mõtlen siinkohal ka nendele liikmesriikidele, mis ei kuulu euroalasse, kuigi neil on aluslepingust tulenev kohustus euroalaga liituda. ja ma mõtlen loole, mis sai küll alguse, kuid ei ole saanud lõppu, see puudutab Euroopa Kaitseväe loomist see aitaks ühildada Euroopa Liidu liikmesriikide relvatööstuseid. ja lõpuks, kuigi ka see on väga oluline, mõtlen ma sellele, et me ei ole piisavalt vaprad, kõneled katkestatakse. vabandage, aga teie aeg on tõepoolest läbi ja ma palun kõigil kohalviibijatel kinni pidada neile eraldatud kõneajast, tänan teid. nüüd siis kaks minutit, proua Arena sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh juba aastakümneid on India konstitutsioon näinud ette Kashmiri eriolukorra ning äh, nii India kui Pakistani õigusloome on andnud Kashmirile äh, palju vabadust. ning ähm, India ning Kashmiris on olemas õigusloomeline assamblee, mis tähendab seda, et Kashmir on olnud küllaltki iseseisev. aga nüüd on Kashmiris arreteeritud umbes kolm tuhat inimest, kes on kas poliitikud, aktivistid või üliõpilased. lõigati ära telefoniside, mis tähendas seda, et ei saadud ligi kõige olulisematele teenustele, haiglatele, politseile ja nii edasi ning MTÜ-d äh, välisriikidest ei saanud enam Kashmiri sõita, nii et äh, nad ei saanud äh, kedagi aidata, samuti piirati siis ka isikute liikumisvabadust, nii et kannatasid ka need, kes olid haiged, pidid pääsema arsti juurde. regiooni toodi sisse sõjaväelased, nii et Kashmiris on praegu tuhandeid India sõdureid aastatel kaks tuhat kaheksateist ja kaks tuhat üheksateist on Kashmiris toime pandud äh, suuri äh, kuritegusid tsivi-, tsiviilelanikkonna vastu, seksuaalkuritegusid, äh, sisepagulusse sundimine ja nii edasi. ja seda on teinud nii India kui Pakistani võimud. India peaminister on otsustanud olukorda leevendada, sest see oli tõesti täiesti plahvatusohtlik kuid sellest hoolimata ei ole tehtud piisavalt, meil on vaja rahvusvahelist sõltumatut uurimist, et äh, välja selgitada, mis Kashmiris õieti toimus. Euroopa Liit peab ära kasutama oma kahepoolseid suhteid Indiaga, me peame nõudma, et Kashmir võiks äh, jätkuvalt olla autonoomne piirkond, nagu ta on olnud aastakümneid. aastast tuhat üheksasada nelikümmend seitse me peame tagama äh, selle, et jätkuks rahulik dialoog, sest see on ainuke võimalus lahenduse leidmiseks, aitäh! aitäh, proua Arena! ma soovin tõlke huvides paluda kõnelejaid, et nad räägiksid aeglasemalt. nüüd äh, kaks minutit, härra Mohamed uueneva Euroopa fraktsiooni nimel. aitäh, ma tahaksin alguses öelda, et ma olen Kashmiris sündinud ja ma kolisin Ühendkuningriiki nelja-aastaselt, aga sellest hoolimata on valus vaadata, mis toimub Kashmiris. Kashmir on kriisis, kriis valitseb inimõiguste vallas, samuti on see rahvusvaheline kriis. inimesed kannatavad. Euroopa Liit on organisatsioon, mis kaitseb inimõigusi ja teeb seda uhkusega ja teeb seda kõikjal maailmas. niisiis peame me täna seisma ka Kashmiri rahva eest Kashmiri kriis ähvardab julgeolekut ja stabiilsust laiemas piirkonnas mis nagunii on üks plahvatusohtlikumaid piirkondi maailmas. seetõttu tuleb midagi ette võtta. inimõiguste alas, alane töö on tähtis me peame ära kasutama Inimõiguste Komisjoni, mis eelmise aasta juunis ja selle aasta juulis andis välja kaks raportit, me peame neid raporteid kasutama lähtekohana. inimõiguste komisjon ei kaitse ju ainult inimõigusi Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriikides, vaid nad peavad kaitsma inimõigusi ka mujal maailmas. Kashmiri olukord ei parane, kui me lihtsalt ütleme, et süüdi on üks või teine pool, India või Pakistan, sest samal ajal elavad Kashmiris ju oma igapäevast elu edasi inimesed, kelle kannatused jätkuvad. Kashmir ise peaks otsustama, mis neist tulevikus saab. enesemääratlemisõigus äh, ja inimõigused on Euroopa Liidule olulised väärtused ja seetõttu peame me nõudma, et neid austataks ka mujal, eriti seal riikides, mis tahavad meiega kaubandussuhteid edendada. Kashmiri olukord on olnud raske aga see kriis saab lõppeda vaid siis, kui inimesed istuvad maha ja omavahel räägivad. Euroopa Liit võib seda dialoogi vahendada ja see lubab ähm, aidata mõlemat osapoolt. Kashmiri inimesed äh, paluvad abi, meie peame olema nendele majakaks, mis näitab pimedast teed, aitäh! aitäh, härra Mohamed ning nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab üheks minutiks sõna proua Tauding suur aitäh, lugupeetud juhataja, ma teen lühidalt. me oleme saanud äh, teada, et Kashmiris rikutakse inimõigusi väga tõsiselt ja me oleme neid teadaandeid saanud rohkem kui kuu aja vältel. Äh, vägistamised, äh, arreteerimised, meelevaldsed vahistamised, see kõik on murettekitav. see kõik on kohutav ning samal ajal on endiselt ära lõigatud suur osa mobiilsidevõrgust meie Ühendkuningriigi Roheliste fraktsiooni saadikud nõuame, et neile inimõiguste alastele rikkumistele tuleks lõpp ja me nõuame seda mitte ainult Kashmiri elanikkonna pärast, me nõuame seda ka nende sadade tuhandete Briti kodanike nimel, kes on Kashmirist pärit. rahumeelset äh, lõppu sellele kriisile leida võimalik ei ole, kui inimõigusi jätkuvalt rikutakse. me nõuame, et India võimud tagaksid Kashmiri elanikkonnale põhivabadused ja me loodame, et Euroopa Liit pöörab jätkuvat tähelepanu sellele kriisile, aitäh! aitäh, proua Dauding! ja nüüd ID fraktsiooni nimel härra Tsimniok, üks minut. daamid ja härrad! daamid ja härrad, äh, Euroopa Liit peaks aitama Kashmiri konflikti lahendada, tegemist on konfliktiga, mis on kestnud juba seitsekümmend aastat, mis on nüüd äh, sõdasid põhjest, põhjustanud äh, ja väga palju kannatusi ja surnuid endaga kaasa toonud, kuid Euroopa Liit ei saa seda probleemi lahendada. ainult konflikti osapooled ise saavad seda teha. meie oleme need, kes seisavad väljaspool ja me saame seda protsessi vahendajatena saata. kui ma nüüd loen ajakirjandusest, et selle koja liikmed ei ole enam erapooletud äh, ja nõuavad boikotimeetmeid India vastu, siis mingil hetkel saab teist osa probleemist ja te ei ole enam siirad vahendajad võin teile omadest kogemustest öelda, see ei toimi kohe, kui me oleme nüüd äh, ühe ühte poolt hakanud to-, toetama ükskõik kumba, siis on meie kui vahendaja maine kadunud ja meie jõupingutustele on võimalik ainult vastu töötada, aitäh! aitäh, härra Simjak! ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel härra Van Oden, palun. mikrofon Kashmir on üks India ilusamaid osasid ja julgeolek ja stabiilsus aitaksid seal kaasa tuua ka õitsengu, kuid seitsekümmend aastat on seal olnud ebakindel olukord ja see piirkond on olnud kogu aeg ohu all, terrorismi ja äärmusluse ohu all ning äh, meil on nüüd võimalus seda olukorda parandada legaalselt peaks kogu see territoorium olema osa Indiast juba algusest peale, kuid nüüd on see olnud aga osaliselt okupeeritud Pakistani poolt ja seega erijõududel oli võimalik seal külvata terrorismi ja see on endaga kaasa toonud tuhandeid äh, ohvreid. terrorism äh, hävitas ära majanduse ja India põhiseaduse äh, artikkel kolmesaja seitsmekümne kohaselt äh, elasid inimesed seal ajutiste reeglite järgi, nüüd aga soovitakse anda sealsetele inimestele samad õigused nagu kõikidele teistele India kodanikele. vaadake, mis toimub Pakistanis, kui me tahame rääkida siin naiste, äh, seksuaalvähemuste ja vähemuste õiguste rikkumisest, sest Euroopa Liit on toetanud dialoogi ja India ja Pakistani vahel, aitäh! Um... aitäh, teil on sinise kaardi küsimus. härra Matutšelelt, kas olete valmis sellele vastama yeah,? sinise kaardi küsimus. ma ei kuulnud teie vastust sì grazie io eh, sono d'accordo in jah, aitäh. kuulasin ära teie avalduse ja tahan teada, kas Te olete lugenud Pakistani ähvardustest, et ta kavatseb tuumarelvi kasutada, ma arvan, et parlament peaks selle pärast väga mures olema, et Pakistan ähvardab tuumarelvaga ja peame samamoodi mõtlema ka selle peale, et Pakistan on riik, kus on üha rohkem toetatud terroriste, mis on ka veriseid rünnakuid läbi viinud Euroopas ja ka inimõiguste olukord Pakistanis ei ole just kõige parem. härra von Oden? härra von Odenil ei ole mikrofoni. mikrofon olen täiesti nõus, Pakistan on tõesti äh, tuumarelvasid äh, välja arendanud, on andnud varjupaika terroristidele ja tegelikult toetab äh, terroriste ja terroristide imbumist Indiasse. tõesti, me räägime siin praegu kahest tuumajõust, kuid ma ei usu, et see praegusel hetkel mängib mingit rolli. kui Euroopa Liit soovib aidata, siis ei peaks Äh, kõrge esindaja rohkem kuulama välisminister Tašankot ja seda, mida temal oli öelda. sest me oleme saanud väga moonutatud pildi nendest avaldustest, mis on tehtud praegu siin kojas. aitäh. ja nüüd äh, QNGL fraktsiooni nimel kolleeg Villanueva Ruiz, palun, üks minut encuadrar la situación de Cachemira como un asunto olukord eh, Kashmiris ei saa olla sisekonflikt, me ei või seda niimoodi vaadelda. me peame konflikti eh, vaatama rahvusvahelises valguses. siin rünnatakse eh, kodanike vabadusi piiratakse ning Euroopa Liit ei saa siin äh, jätkata nagu tavaliselt, meil on vaja siin alternatiivset kurssi, mis toetab inimõigusi. samamoodi peame arvestama ka kahepoolsete suhetega. see tähendab seda, et strateegilisel kokkuleppel peavad olema tingimused. tingimuseks peab olema inimõigustest kinnipidamine, selleks et leida rahumeelne lahendus India ja Pakistani vahel. kui meil see ei õnnestu, saab Kashmirist näide selle kohta, kuidas Euroopa Liit on läbi kukkunud, me peame mõtlema selle peale, millised rahvusvahelised osapooled tuleb kaasata, me soovime, et Euroopa Liit oleks sõltumatu vahendaja, me peame toetama multilateralismi ja tehnoloogiat, aitäh! aitäh, proua Villanueva Ruiz! ja nüüd mitteühinenute nimel härra Uhrik, palun! Dear colleagues, kallid kolleegid, kuna tegemist on välispoliitilise küsimusega, räägin inglise keeles. väga paljud räägivad siin inimõiguste rikkumisest ja muudest halbadest asjadest, mis toimuvad Indias ja Kashmiris, aga jällegi, praegusel hetkel oleme me saanud ainult teisest informatsiooni, sest meist mitte keegi ei tea täpselt, mis Indias toimub kui Slovakkia Vabariigis India suursaadikuga rääkisin, siis ma küsisin temalt, kui palju kordi on India valitsus äh, Äh, sekkunud meie sisepoliitikasse, mitte kunagi ja meie peaksime tegema täpselt samamoodi, peaksime austama India suveräänsust, meie ülesanne ei ole sekkuda äh, riikide siseasjadesse, mis asuvad meist kuue tuhande kilomeetri kaugusel, peaksime oma probleeme lahendama, nii et hakakem sellega pihta. suur tänu, üks minut ja härra Koobet, palun. aitäh ka minul on siin omad huvid, ma käisin eelmisel kuul Kashmiris. härra president, India ühepoolne tegevus, see, et autonoomia kaotati ära see, et territoorium jagati kaheks ja et tuhanded sõjaväelased saadeti sinna, et meedia pandi kinni, kohalikud poliitikud arreteeriti, see on niigi keerulise olukorra veelgi raskemaks muutnud. see konflikt on nüüd pea seitsekümmend aastat kestnud. see ei saa olla India huvides, et see jätkuks, see on Indiale väga palju maksma läinud, ka rahvusvahelise maine, nii et tõesti peame töötama lahenduse nimel kuid on ainult üks pikaajaline ja rahumeelne lahendus. selleks on äh, Kashmiri rahva enesepääramisõigus, see on see, mis neljakümne seitsmendal aastal ka ÜRO pani äh, kirja, kui India pöördus äh, äh julgeolekunõukogu poole, nüüd tuleb sellega edasi minna tõesti, me peaksime nüüd pingutama, kasutama kõiki oma meetmeid, ka kaubandusmeetmeid selleks, et selle lahenduse nimel edasi töötada. aitäh, järgmisena üks minut ja härra Benjon, palun. jah, Kashmiris sai India osa ainult sellepärast äh,, äh, selle tingimusel, kui ta säilitab oma autonoomia. ja seega India tegelikult ei saa ühepoolselt seda staatust muuta. India kõrgem kohus äh, viimas äh,, varasemates otsustes on ka selle juurde jäänud ja nüüd on väga huvitav kuulda see, selle ühe poliitiku sõnu täna selle kohta, mida India valitsus on teinud äh, ma ei hakka eitama, et meil on siin tegemist terrorismi probleemiga ja seega on vaja midagi vaja teha. eelmisel nädalal Genfis ma rääkisin Pakistani välisministriga sellest ja ma küsisin, palusin talt, et ka Pakistan teeks siin rohkem selleks, et äh, olukorda stabiliseerida. teised on rääkinud, milline on olukord kohapeal ja ma arvan, et tõesti tahan selgitada, et äh, ma olen rääkinud olukorrast kohapeal nendega, kes on seal käinud. tõesti, autonoomia tuleb säilitada, poliitilised pang-, vangid tuleb äh, vabastada pikaajaliselt, kutsume Pakistani ja Indiast, äh, Indiat üles, et nad lepiksid kokku, kes oleks see vahendaja, sõltumatu vahendaja, kes aitaks läbirääkimisi pidada, aitäh. aitäh härra Sinjak soovib teile sinise kaardi küsimuse esitada, olete te valmis? Not... Teie mikrofon ei ole sees. tahaksin kolleegilt küsida, kuidas ta endale kujutab ette autonoomiat nii, et Kashmir ise valitseb ennast. see riik kohe kindlasti sõltuks äh, äh, teistest, neil ei ole majanduslikult mitte midagi, nad peaksid kas Indiaga või Pakistaniga liituma, kõik muu on illusioon. Kashmiri elanikud ise ei soovi ka seda lahendust. ma töötasin seal neli aastat diplomaadina ja ma arvan, et ma tõesti olen sealt igat nurka näinud ja ma ei usu, et teie lahendusel küll mingit enamuse toetust oleks. Thank you, please answer the question aitäh, palun, teil on sõna vastuseks. ja muidugi me ei tea, kas enamus toetaks seda, sest keegi ei ole seda küsimust esitanud. aga nüüd see, et te ütlete, et tegemist on väga vähe arenenud piirkonnaga. jah, tõesti, seitsekümmend aastat on seal konflikt käinud ja konflikt tõesti summutab majandust, aga kui te vaatate näitajaid ja ma olen vaadanud neid näitajaid, siis kõik näitab, mis puudutavad sissetulekut, heaolu, äh, kirjaoskust. Äh, nende puhul Kashmiri numbrid on paremad kui ülejäänud India omad ja, ja seda isegi rohkem kui ka India arenenud piirkondades. aitäh, järgmisena üks minut ja härra Puhner, palun. raportites Kashmiri kohta väga-väga harva räägitakse sellest, kui julmalt seal rikutakse inimõigusi mõlemal poole peal, nii India kui Pakistan seda teevad ja me ei tohi siin silmi kinni pigistada. aga me oleme praegu ka sõja lävel, kaks tuumajõudu on kohe sõda alustamas minu arvates on ainult üks võimalus sellist sõda ja neid inimõiguste rikkumisi vältida. ÜRO resolutsiooni tuleb hakata rakendama. jah, võib-olla olen liiga sinisilmne aga me ei saa lasta nendel arengutel niimoodi jätkata. see tähendab seda, et ÜRO peab midagi ette võtma. kui vaja, peab ÜRO ka rahumissiooni Kashmiri saatma. muidugi mõlemad pooled peavad nõustuma ja see pole lihtne aga see on ainus lahendus, me ei saa lubada, et need asjad seal niimoodi edasi käivad, sellepärast palun kõrget esindajat midagi kiiresti ette võtta. Thank you aitäh, üks minut, kolleeg Sardoone. olukord Kashmiris oli juba varasemalt halb. aastate jooksul on seal esinenud vägivalla episoode. minu arvates see arutelu on natukene paigast ära. me ei peaks võtma sõna ühegi poole nimel või nende vastu, me räägime maailma osast, kus terroristlikud rühmitused on seotud islami äärmuslusega, kus esineb väga suurel määral radikaliseerumist, ISISe lippe on lehvimas nähtud ning vägivald on kestnud paraku liiga kaua, me peame analüüsima ka ajaloolist konteksti, äh, tuginema ajaloolistele allikatele ja vaatama, kes tegelikult terrorismi toetab. üheksakümnendatel sajad tuhanded äh, indialased lahkusid sellest piirkonnast vägivalla tõttu. mida me teeme, kuidas me suhtleme terrorismi ohvritega kuidas me lahendame selle islamiõpetuste teema, mida toetab ka Pakistan, mis on need julgeolekusüsteemid? aitäh, kuna aeg hakkab otsa saama, siis ma ei luba sinise kaardi küsimusi nende poolt, kes on juba sõna saanud või sinise kaardi küsimuse esitanud, nüüd üks minut, kolleeg Mobarik meie Euroopa Parlamendis lähtume nendest põhimõtetest, mis on aluslepingutes ja seetõttu mul on häbi, et me ei ole piisavalt kindlameelsed Kashmiri teemadel. alati soovitakse süüdistada teisi, aga praegusel hetkel on süüdi ainult India selles kohutavas olukorras, mis Kashmiris valitseb. kui me väljendame oma usku inimõigustesse ja usuvabadusse, siis miks me praegu vaikime? enesemääratuse õigust on Kashmiri elanikele keelatud ligi seitsekümmend aastat, kaua me veel vaikime, kui hulluks peab olukord minema, et me tegutsema asuksime? heidame kõrvale selle soovi sõlmida vabakaubanduslepe ning lähtume demokraatlikest väärtustest, mis on samamoodi ju ka India huvides lõppude lõpuks. aitäh, üks minut, proua Kill. Need liikmed, kes võtsid täna sõna India osas, siis miks ma arvan, et te äh, olete erapoolikud, kui Pakistan niimoodi käitus, siis me ei võtnud sõna. kui Siki ja teisi vähemusi kiusatakse, me ei võta sõna. selge on, et inimõigusi rikutakse ja paljud kolleegid vaatavad lihtsalt kõrvale. olukord Kashmiris ei leia lahendust siin kojas. olukord laheneb, kui Pakistan ei rahasta enam terrorismi. Pakistan küll räägib õiget juttu, aga ei tegutse vastavalt ning need kolleegid, kes on mures artikli kolm seitseteist pärast, te keskendute ainult ühele punktile, aga mitte teistele küsimus on vähemuste ja naiste õiguste austamises, samamoodi keskkonna olukorra parandamises ja muus. miks peaks Kashmiri elanikel olema vähem õigusi kui inimestel mujal? aitäh ja ma palun taas kord, et te peaksite kinni kõneajast. kaks minutit, kolleeg Le Breton oh,. Sorry oh,. vabandust, härra Le Breton, ütleb president, president.. suur aitäh, juhataja. India peaminister ütles, et ta peatab ajutiselt Kashmiri staatuse ja, ja põhjendab siis seda sellega, et hiljuti langesid India sõjalised võimud Kashmiris rünnaku ohvriks, mida mahitas omalt poolt Pakistan ja ähm, et äh, selle islamimeelse Kashmiri rühmituse äh, teod olid suunatud India valitsuse vastu. seega peab India valitsus äh, vajalikuks võidelda Kashmiris vohava terrorismiga, mida omalt poolt toetab Pakistan aga Pakistanis korraldati meeleavaldused koostöös islamistidega mille abil protesteerida India valitsuse otsuse vastu. Kashmir, tuletan meelde, on osa Indiast ja ÜRO eh, peasekretär mõistis taaskord hukka India seisukoha. see tähendab seda, et India peab kannatama Kashmiri poolt korraldatud terrorirünnakute all, näiteks aastal kaks tuhat kaheksa olid sellised rünnakud ja ei saa toetust isegi siis, kui teda ähvardab islamistlik eh, oht. ma soovin eh, tuletada meelde komisjoni liikmetele veel kord seda, et Kashmir on India osa ja seetõttu on Kashmiri küsimus India siseasi ja ei midagi enamat. me ei tohiks arvata, et Brüsselis, Brüsselil on õigus võtta vastu mingisuguseid eh, Pakistanile kasulikke juhiseid, aitäh. aitäh, härra Tšernetski pani przewodnicząca! przypomnijmy fakt ważny. daamid ja härrad tuleb meeles pidada et india on maailma suurim demokraatia ning meie demokraatia kontekstis ma ütleksin et ta on ainukene liitlane selles aasia osas ma arvan, et me peame laiemalt seda küsimust vaatama, me peame vaatama ka neid terroristlikke rünnakuid, mis toimusid Indias, Kashmiris ning eh, kui terroristid maanduksid kuu peal, nad, terroristid ei maandunud kuu pealt, nad pärinesid naaberriikidest. me peame seda kõike meeles pidama ning meie Euroopa demok-, demokraatliku liiduna peaksime toetama demokraatlikku Indiat. mulle ei meeldi selline hinnang Indiale, mida me siin kuulame. härra Korbet, kes just lahkus, ütles, mida ta ütles, aga kas ta on unustanud, et üle seitsmekümne aasta tema koduriik, Ühendkuningriik jäi ilma Indiast, oma kolooniast? aitäh, kolleeg Pisapia, üks minut Situatsiooni... suur tänu. olukord Kashmiris nagu ka mujal maailmas vajab diplomaatilist sekkumist, mis lähtuks inimõigustest. ühelt poolt on tegemist põhiseadusliku muudatusega, mille on heaks kiitnud nii parlamendi alam- kui ülemkoda, teisalt ei ole suheldud Kashmiri elanikega. nagu Neeru ütles, siis andsime oma ausõna, et jõuame rahumeelse lahenduseni. esimene ÜRO raport olukorrast Kashmirist kutsus üles erikomisjoni loomisele, et uurida inimõiguste rikkumist mõlema poole poolt. inimõigused on need, millest me peaksime lähtuma ja millest me lähtume Euroopa Liidus. meil on kohustus Euroopa Liidus ja Euroopa Parlamendis arvestada ka oma kogemust äh, rahu saamutamise nimel ning loodetavasti saame seda teed käia ühiselt. aitäh, üks minut, äh, kolleeg Lechante. aitäh, lugupeetud juhataja. kriitika, mis on suunatud India vastu, kuigi India on maailma suurim demokraatia on, on ähm, põhjendatud äh, ebaselgete asjaoludega. separatistlik, äh, me räägime siin separatismist ja julgeolekust ja sellest, äh, mis juhtus Kashmiris. Kashmiris pandi toime mitmeid separatistlikke rünnakuid korrakaitsjate vastu, mille ohvriks langes muuhulgas nelikümmend politseinikku ning äh, samuti häiriti äh, usutalitust. nagu ütles India peaminister, vabandage mind, ütleb äh, juhataja. ning seda islamistlikku rühmitust toetas ja aitas Pakistan, mis on käitunud vastuoluliselt alates aastast kaks tuhat kaheksateist, sellised on faktid Minute, aitäh ja nüüd üks minut proua McIntyre. nelikümmend kolm päeva tagasi toetus India peaminister Kashmiri, võttis äh, India peaminister ära Kashmiri autonoomia, peatas selle, äh, viis äh, sisse sõjaväelased, lõikas ära kommunikatsiooniliinid, hakkas arreteer-, vahistama inimesi ja muul moel rikkuma inimõigusi ja sealjuures kasutati tsiviilelanike suhtes ka ülemäärast ähm, jõudu ja äh, relvi. näiteks äh, ühe isiku puhul keda, kes vahistati, näitavad andmed väga selgelt, et äh, politseinikud äh, tapsid ta, sest nad kasutasid tema vastu käsirelva, mida ei oleks pidanud kasutama. tegelikult ei saa ju olla mitte mingit õigustust sellele, et tapetakse või vigastatakse või sandistatakse väikeseid lapsi. ma ei ole kunagi aru saanud, miks selline suur riik nagu India, mis tunneb ju uhkust selle üle, et tal on tugev demokraatia, tugev demokraatia sellisel moel käitub. India on olnud uhke ÜRO Julgeolekunõukogu liige, kuid viimase, on soovinud olla ÜRO Julgeolekunõukogu uhke liige, kuid viimase kuu sündmused näitavad, et ta selleks ei sobi. aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Tamidža. India on maailma kõige suurem toimiv demokraatia seal on kakssada miljonit moslemit, kes elavad äh, täiesti rahumeelselt ja samuti on India G kahekümne liige. praegu, kus India on Kashmiri, Jammu Kashmiris ära lõiganud seitse protsenti mobiilsidest ning äh, kasutanud artiklit äh, kolm, on kujunenud äh, välja selline olukord, kus Euroopa Liit justkui ei tahaks sekkuda. India ülemkohus on ju täiesti sõltumatu ja teeb väga head tööd. India elanikud teavad rääkida, et ähm, Kashmiri suhtes rakendatakse neljateist uut õigusakti, äh, mis äh, mõjuvad mõjutavad äh, naiste ja laste õigusi, näiteks keelatakse laste sundabielud ja naiste peksmine. kas need on siis halvad äh, arengud? neliteist äh, sellist uut seadust on vastu võetud. ÜRO seadis Indiale aastal tuhat üheksasada nelikümmend seitse tingimused aga tegelikult äh, tulid probleemid ikkagi sellest, et äh, eraldusjoont ei austanud ja Pakistani äh, väed ei lahkunud, sellest ei lõpetanud piiririkkumist. aitäh, härra Kade! suur tänu! suur tänu! Kashmir on olnud ebastabiilne piirkond rohkem kui viiskümmend aastat India on muutunud kaasaegsemaks ja demokraatlikumaks, kuid Kashmir ei ole. õigusriigi põhimõtet ei austata, vähemusi ei kaitsta, lastele ei tagata piisavalt õigusi, sealhulgas haridust. India on aastaid äh, olnud edukas riik, kuid ei ole suutnud aidata kõiki kohalikke elanikke, äh, sealhulgas äh, vaeseid. ja meie koda peab nõudma, et India tagaks kõikide inimeste põhiõigused. see puudutab ka Kashmiri elanikkonda, naisi, lapsi ja vähemusi. aitäh, härra Lopes, üks minut kõnelejal puudub mikrofon europeo tiene una reputación por debatir problemas de violaciones flagrantes de los derechos humanos en latitudes que no han conocido jamás. Indial on mitmeid kogemusi inimõiguste rikkumisega piirkonnas, mis ei ole kunagi teadnud, mida demokraatia üldse tähendab. aastal tuhat üheksasada viiskümmend tegi India põhiseadus Indiast maailma kõige suurema demokraatia. kuid siiski ei kaitsta piisavalt Indias elavaid vähemusi. ehkki Indias on väga palju moslemeid Euroopa Parlament peab käituma suure ettevaatusega, kui me mõtleme sellele, kuidas India Kashmiri suhtes juba käitunud on. võttes arvesse, et India toetus artiklile kolmsada seitsekümmend ja peatas Kashmiri autonoomia. samuti tuleb mõelda islami äärmuslastele, kes regioonis tegutsevad, aitäh. aitäh, üks minut, härra Davis. suur aitäh, lugupeetud juhataja, ma olen väga rõõmus selle üle, mida proua minister ütles. ma tean, et arvamused äh, jagunevad siin äh, kahte leeri, aga mul on hea meel, et kõrge esindaja tunneb muret äh, inimõiguste rikkumise pärast. India on suur riik ja ta on suur demokraatia, aga me ei saa ju eirata seda, et Kashmir on vaidlusalune regioon ja seda tunnistab ka ÜRO tegelikult on see ju sõjaliselt okupeeritud äh, riik ja sellel sõjaväel on lubatud isikuid mõrvata ja sandistada, ilma et äh, seda karistatakse üheski jurisdiktsioonis, ilma et see äh, üldse alluks kohtutele. ja Kashmir ei saa tegelikult ju kasutada mingit enesemääratlusõigust ja seetõttu tunneb ta ennast eriti allasurutuna. just sellepärast, et me oleme India sõbrad, peame me Indiat paluma me ju teame, et peaminister Moodil on oma riigi toetus, et teda toetatakse selles, mis ta on ette võtnud, kuid ikkagi peame tema käest küsima, kas see, mida ta tegi, on õige, kas see on siis endaga kaasa toonud kasulikku mõju. niisiis, äh, sõnad on head, aga kas te kavatsete peale rääkimisega midagi teha? aitäh, ma tuletan lugupeetud liikmetele meelde, et vaba mikrofoni voor on mõeldud neile liikmetele, kes enne sõna ei saanud, sest need ei, ei olnud sõnasoovijate nimekirjas. sel põhjusel ei anna ma sõna proua Killile, sest teie juba rääkisite, kusjuures ületasite teile ette nähtud kõneaega. ja seetõttu annan ma nüüd uuesti sõna minister Tuupurainenile eesistujariigi nimel, kes praegu kõneleb komisjoni asepresidendi ning kõrge esindaja Frederica Mogherini nimel. palun, proua minister Tuupurainen, teil on sõna aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, lubage mul öelda, et praegune mõttevahetus oli väga kasulik ning samuti väga õigeaegne. ma kasutan juhust kõiki lugupeetud kolleege tänada selle eest, mida nad ütlesid nende küsimuste ja kommentaaride eest. ma ütlen omalt poolt vaid seda, et Euroopa Liit kavatseb äh, seirata Kashmiris toimuvat ja meie huvides on see, et olukord deeskaleeruks ja et äh, tuumarelva ei kasutataks. me peame tegema kõike, mis vähegi võimalik ja vajalik äh, selleks, et vältida konflikti edasist eskaleerumist. suur aitäh! aitäh teile, proua Tuupurainen! aitäh teile selle eest, et te tulite parlamenti, kuigi kell on juba palju, aeg on tõesti hiline sellega meie debatt lõpeb ja osaistungjärk peatatakse, see jätkub homme hommikul täpsemalt kaheksateistkümnendal septembril kolmapäeval alates kella üheksast kuni kella neljateistkümneni ning seejärel uuesti kella viieteistkümnest kuni kahekümne üheni. päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel. osaistungjärk on peatatud, istung on lõppenud, aitäh!